reede hommikul põrkus äh, reisibuss äh, veoautoga Bordeaux ja mõlemad äh, sõidukid läksid põlema ja põlesid täiesti maha ning tegu on ühe kõige kohutavama bussiõnnetusega Euroopas. nelikümmend kolm inimest hukkusid selles õnnetuses ja enamuses oli tegu eakatega, kes olid ekskursioonil Püraneedes ning äh, seda vaid äh, mõne kilomeetri kaugusel oma kodukohast. ja kuna me oleme siin äh, Prantsusmaal, siis Euroopa Parlamendi nimel sooviksin õnnetuses ellu jäänutele kiiret paranemist ja hukkunute lähedastele edastan meie sügavama kaastunde. me oleme oma mõttes äh, kõige lähedastega ja soovime neile palju jõudu, palju jõudu selle kohutava kaotusest ülesaamisega.